darf sie bitten platz zu nehmen. võtke istet. ich erkläre die am ma kuulutan kaheteistkümnendal detsembril katkestatud parlamendi osaistungjärgu uuesti avatuks protokoll ja vastu võetud tekstid kaheteistkümnendast detsembrist siis on teile kõigile kasutada antud, kas teil on selle kohta märkusi? mulle anti märku, et meil ei ole tõlget inglise keelde